Prantsusmaad rünnati brutaalselt. terrorist, mida ei ole, mis oli enneolematu ulatusega, tõi surma tavalistele inimestele, eriti noortele. ja seda metsikul kombel. täna meil, meie institutsioonil on kohtumine Prantsusmaa pinnal esimest korda pärast seda terroriaktide jada ja ma tänan teid kõiki selle kaastunde ülesnäitamise eest, mida te üles näitasite möödunud nädalal ja palun, et te seda teeksite jälle, näitamaks üles meie solidaarsust Prantsuse rahvaga. me pöördume hukkunute perekondade poole me loodame, et raskesti vigastatud toibuvad. see puudutab ka Bamakos langenuid ja ohvreid ja teisteski paikades ohvreid, kes on olnud süütud ja hukkunud terroristide käe läbi. meie tänapäeva maailm esitab meile tohutuid väljakutseid me peame siin mälestama kõiki terroriakte, iga ohver on meile sama tähtsusega, paraku on nende ohvrite nimekiri väga pikk. Pariisi ja Bamako ohvreid mälestame me, neid süütuid hukkunud mujal maailmas, Süürias, Iraagis, inimesi, kes on langenud ise hakanud islamiriigi käe läbi. ohus on meie tsiviilväärtused, mida üritatakse rünnata. mitte ainult Pariisi ja Bamako ohvrid ei ole meil südamel, vaid kõik terroriohvrid, palun tõustame püsti nende mälestuseks. vielen dank! mu daamid ja härrad täna hommikul oli mul euroopa parlamendi presidendi kurb kohustus äh, olla saksamaa äh, endise presidendi helmut schmidti äh, kantsleri helmut schmidti mulda sängitamisel helmut schmidt nagu te kõik teate, koos endise asepres-, riigi presidendi Valeri Giscard d'Estaniga eh, lõi meie valuutasüsteemi. ta oli valitsuse eesotsas hiljem kui publitsist, eh, tegi väga palju ära rahvaste koostöö süvendamiseks, integratsiooniks piiriüleselt. Helmut Schmidt mu daamid ja härrad, oli valitsuse juht, kes pärines riigist, kust minagi pärinen. ja tema kaitses meie terrorismilaine ajal põhiseadust ja Albert Camus on selle kohta kõige paremini öelnud, need, kes eh, ei suuda lepitada vabadust ja julgeolekut, nurjuvad kõiges muuski ma usun, et meie ees seisvad äh, väljakutsed peavad meid panema sellele mõtlema ja sellest me peame lähtuma. Äh, me ei tohi lubada seda, et need, kes tahavad meile hirmu peale ajada, võtavad meilt meie vabadused ja õigused mu daamid ja härrad